tisztelt ház kedves képviselőtársaim megkezdődnek a kallid rahvaesindajad parlamendi liikmed hääletuste selgitused on järgmiseks päevakorrast selguses Alvaro raportiga annaksin sõna proua Andrakienele üks minut of... hääletasin selle kokkuleppe poolt Euroopa Liidu ja Ühendriikide vahel et jagada finantsandmeid selleks, et võidelda terroristide rahastamise vastu. me oleme teadlikud, millist ohtu kujutab terrorism meie enda turvalisusele kui ka meie partnerite julgeolekule üle partneri, üle, üle Atlandi ookeani. ma ei pea teile meenutama kõiki neid terrorismiakte, mis on toimunud Euroopa pinnal viimase aastakümne jooksul. on ka selge. on oluline ka see, et meie Ameerika partnerid on oluliseks strateegiliseks eh, liitlaseks mitte ainult globaalse julgeoleku valdkonnas, vaid ka majandused ja muud, kes, muudeski valdkondades. taolise strateegilise partnerluse eh, tugevust on selgelt eh, demonstreerinud mitmed sõnavõtud siingi kojas kuud, viimaste kuude jooksul. lõpuks peaksime olema uhked, et andsime toetuse sellisele kokkuleppele, mis äh, aitab võidelda terroristlike äh, liikumistega, eriti mis puudutab olulisi parandusi ja selgitusi, mida Euroopa Parlament on teinud ja neid on suuresti arvesse võetud, suur aitäh! aitäh, proua Andrekiene, järgmine kõneleja, Horald Pätten, üks minut. aitäh, härra president, on palju põhjuseid, et hääletada selle resolutsiooni vastu aga neid on liiga palju, et rääkida neist kuuekümne sekundiga, loomulikult peame olema terrorismi vastu, kuid seda ei tohi kasutada ettekäändena, et valitsuse, valitsused saaksid eh, nuhkida kodanike järel. Äh, konfidentsiaalne informatsioon, millest siin räägime, on kodanike oma, mitte Euroopa Liidule, parlamentidele ega eh, rahvusriikidele. aga igataoline olu-, äh, leping nagu selline tuleb sõlmida suveräänsete riikide vahel, kes vastutab oma kodanike eest. see on ühepoolne kokkulepe ja meil pole mingit alust arvata, et USA sellest ka kinni peab. jah, see kokkulepe rikub Euroopa Liidu isikuandmete kaitsuse seadust ja seda, sellel pole mingit õig-, neil pole, selle kohaselt pole mingit õigust anda seda infot kolmandatele osapooltele. ja ma loodan, et Euroopa Parlament Äh, ületab oma tavalise selgrootuse ja hääletab selle vastu, nii nagu mina seda tegin. aitäh, härra Päten, härra Kaczmarek on järgmine, üks minut. Szanowni Państwo, głosowałem za przyjęciem sprawozdania Aleksandra Alvaro. Aby być skutecznym... Suur tänu, mina hääletasin pool, poolt, see võib olla tõhus ja reaalne terrorismiga võitlemise meede. üks vahenditest on loomulikult äh, majandusandmete äh, Ehm, järelevalve. tihti on raha just see küte, mida vajab terrorism. ja kui seda ei ole, siis piir- äh,, piiratakse ka terroristide tegevusala, parem finantskontroll võib muuta terrorismi, terroristide tegevuse palju raskemaks, mul on väga hea meel, et me jõudsime siin kokkuleppele ja et me kiitsime selle kokkuleppe heaks. aitäh, Hanno Takula Äh, äh, delegaat, üks minut. aitäh, lugupeetud president, ka mina hääletasin Alvaro raporti poolt, minu meelest on ülioluline, et me võime koos võidelda, äh, tõrjuda terrorismi ja on siin väga oluline et riigid, kellel on ühised väärtused, saavad tegutseda koos, on oluline tugevdada Euroopa Liidu ja Ühendriikide vahelisi suhteid, Atlandi-üleseid suhteid ja nagu te teate, meie väärtused on samad. samas on selge, et andmekaitset seadusandluses tuleb siin kinni pidada, aga siingi peab käima äh, see piir, et me ei või pugeda eh, andmekaitse selja taha, kui asi puudutab terrorismi. ma usun ja loodan, et selle lepingu kaudu võime omalt poolt jätkata võitlust terrorismi vastu ja selle kaudu saada suuremat rahu siia maailma, aitäh! köszönöm képviselő úr végül Daniel Han aitäh ja lõpuks Daniel Hannan üks minut. aitäh, härra president. kodanikevabaduste ja julgeoleku vahel on tasakaal alati habras ja mit-, mitu korda peale äh, rünnakut kaks tornidele üheksa aastat tagasi oleme asjad valesti teinud, tegime valesti, sellepärast et poliitikas on valem vale, kui poliitikud arvavad, et nende sammud peavad olema Äh, proportsioonis rahvavihaga, mitte proportsioonis vajadusega äh, korrigeerida äh, avastatud probleem. me oleme teinud siin viga, rahvusparlamendid on seda täpselt samamoodi teinud, nii et me pole üks, sugugi mitte ainsad. antud juhul ma arvan, et tasakaal on paika saanud, me oleme võtnud aega, oleme kehtestanud vajalikud turvameetmed, kaitsemeetmed ja ma arvan, et sellega võimaldame maailma julgeolekujõududel äh, Äh, võidelda äh, terrorismi äh, vastu ilma olulise kahjuta inimeste privaatsusele. see on asi, mida tulebki jätta Euroopa Liidule, seda ei saa jätta liikmesmaadele, kui nad oleks sellega ise hakkama saanud, peaks me sellega üldse tegelema. Kérem szólásra Joe Higgins képviselő urat egy percre.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 leping meile pakub. eriti toetan Euroopa Parlamendi poliitilist ja finantsjärelevalvet Euroopa välisteenistuse üle. olen rahul, et kõrgesindaja on nõus määrata eraldi inimõiguste ja vabaduste struktuur paika, aga kõige olulisem on see, et seisame endiselt selle eest, et piisav geograafiline tasakaal saaks paika inimõiguste esindajate ja välisteenistuse esindajate vahel kõigis kahekümne seitsmest liikmesmaad, maast. see protsess on alles alanud, minu arvates on oluline, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ülevaade puudutaks äh, ka seda võrdse esindatuse äh, küsimust, aitäh. järgmiseks proua Laima Andrikiene, üks minut Yes, I missed the... jah, mul jäi vahele. järgmine on härra Alfredo Antoniotsi, üks minut. ma väga vabandan. Grazie, president. Ho votato a favore di questo ma hääletasin selle raporti poolt, lugupeetud president, seda seetõttu, et ma olen veendunud, et Euroopa välistegevuse teenistus äh, on väga oluline samm, tegemist on ajaloolise sammuga ja see peab võimaldama meil edendada Euroopa Liidu välispoliitikat. ma arvan, et see raporti osa, kus räägitakse sellest, kuivõrd oluline on tagada rohkem strateegilist kooskõlastatust välistegevuses, on eriti hea meil on vaja samuti, et diplomaatiline teenistus ning välisteenistus omavahel konsulteeriksid ja see aitab äh, jõupingutused ühitada ning tagab ka äh, parema kooskõlastatud poliitika meie strateegiliste huvi ning põhiväärtuste kaitsel. Äh, aitäh, järgmine proua Toot, üks minut. härra president, hääletasin selle raporti vastu kui paljud siin on valmistatud, vaimustatud välisteenistuse loomise pärast, siis Euroopa Liidu valimiskond läheb tigedaks vihaseks, kui rahvuslik suveräänsus ära kaob ja on hämmingus, et Euroopa välispoliitika võiks või peaks alistuma kellelegi, keda ei ole valinud äh, ametisse Briti inimesed. meie välisministeerium ütleb, et tema töötab käsikäes kõrge esindajaga, sest Euroopa välisteenistusel on oluline äh, roll Euroopa tuleviku globaalses rolli äh, maailmas mängida. see on irooniline maksumaksjate jaoks. see äh, sama valitsus, kes nõuab neljakümneprotsendilisi äh, eelarvevähendusi, on nõus üheksasaja miljoni eurose Äh, teenistuse loomisega, mida Briti maksumaksjatele ei ole vaja ega nad seda ka ei taha. Need, äh, kes olid selle vastu kahe tuhande kaheksandal aastal, on selle vastu ka täna. suur tänu ja nüüd sõna proua Korholale. aitäh, lugupeetud esimees. Euroopa välisteenistuse kohta olevas hääletuses toetasin neid muudatusi, mis toetavad parlament, äh, rahvusparlamentide kaasamist. Äh, muuski osas äh, hääletasime kogu fraktsiooniga poolt, Euroopa peab selgelt identifitseeruma mitte ainult globaalseks maksjaks, vaid globaalseks tegijaks. muudatus on vajalik, sest meie oleme, nii nagu on näidanud see, et meie roll ole, me oleme kõige suurem maksja, kuid seda rolli ei teata nõukogu struktuuris on soovitav, et taolised riiklikud üksused suudaksid äh, tulla toime ähm, taoliste ka, äh, kaasaegstes, taolistes kaasaegsetes struktuurides. nüüd aitäh, proua Veidre. Paldies, president. Euroopas ārējās darbības dienas sniedz iespēju padarīt Euroopas lugupeetud president, Euroopa välisteenistus mõnes mõttes muudab Euroopa välispoliitika kindlasti tõhusamaks ja strateegilisemaks. me saame seeläbi näidata, et me teeme tööd äh, üksteise mõistmises ning äh, et me suudame avaldada mõju ka välistasandil. välisteenistus äh, kaitseb meie üldist poliitikat, aga samas teatud küsimustes tuleb ikkagi kokkuleppele jõuda, vastasel juhul see teenistus ei saa hästi toimida. ja sellele peab priori-, peame me oma prioriteedid rajama. geograafiliselt tuleb tagada samuti tasakaal. see peab olema üheks peamiseks äh, põhimõtteks välisteenistuse loomisel. välisteenistus peab olema professionaalne, tasakaalustatud ja seda oma toimimise esimesest päevast peale. kompromissi proportsionaalsus äh, teenistuse loomisel peavad tagama tasakaalustatud kõikide liikmesriikide esindatuse. suur aitäh, härra Prokk! aitäh, härra Sikirski on järgmine. täna tegime otsuse, mis kiirendab Euroopa välisteenistuse loomist, tuleb pöörata tähelepanu olulistele probleemidele kõigepealt. välispoliitika nõuab koordineerimist mitmetes valdkondades. ja seda ei ole võimalik eristada näiteks Äh, igapäevapraktikast, äh, majandusasjadest, mida, millega tegeleme igal pool maailmal. Äh, välisteenistusel peab olema ühtne iseloom, range reeglite järelevalve, finantsjärelevalve ja kolmandaks kõige suurem hirm. seda tekitab see, et võib taas tulla uus Euroopa Liidu, Euroopa Liidu institutsioon, tema kompetents tuleb selgelt ära määrata ja äh, milline on tema seos Euroopa Liidu välisdiplomaatidega. tule, öeldakse ju, et hea diplomaatia ehitatakse üles mitmete-mitmete aastate vältel Euroopa Liidu väärtuste põhiselt. lõpuks tahan öelda, et Elmar peaks olema olema, Euroopa peaks olema paremini valmistunud kriisidega hakkama saamiseks igal pool maailmas. Hannu Takula, üks minut puolesta koska, koska... Kuna tean, et see tuleneb Lissaboni lepingu uuendustest, sellest hoolimata on mul teatud küsimärke ja murelikke mõtteidki selle uue asutuse loomise suhtes, nimelt algus, algusest peale, kui hakkasime seda looma, looma siis öeldi, et see on kuluneutraalne. nüüd kõik teavad, et see maksab ja maksab päris palju Euroopa maksumaksjatele. on iseenesestmõistetav, et on vaja ressursse kõrgele esindajale, aga kui me loome erinevaid institutsioone, uusi süsteeme, siis oleks hea algusest peale öelda välja, millest küsimus on, et ei tekiks sellist valepilti, et väikeste valgete valede kaudu äh, liigume edasi. see, mis mind muretsema paneb, on see, et suurte äh, Äh, liikmesmaade hääl muutub ikka tugevamaks ja tugevamaks ja seetõttu ma tahaksingi, et kui erinevatesse funktsioonidesse valitakse ametnikke, siis peab olema tasakaalustatult kogu Euroopa kaasatud ja rahvusparlamendid peavad olema selle järelevalvega seotud. ja siis on võimalik äh, tagada õiglasem äh, tegevus Euroopa välisteenistuses, aitäh. aitäh. aeg on nüüd läinud, härra Martin, palun suur tänu, härra president, tervitan Euroopa välisteenistuse üle toimunud hääletust, aga kui me oleme hääletanud, siis on oluline, et läheme edasi protseduurist ja struktuurist, ma väga vabandan, et tegeleme välisteenistuse tööga. on oluline, et Cathy Ashton teab, et tal on meeskond, kes realiseerib Euroopa väärtusi. inimõigused peavad olema meie esimeseks mureks eriti äh, on ta lubanud meile, et saab olema inimõiguste desk officer kõikides äh, delegatsioonides, ta peab seda täitma, aga see peab olema struktuur, et see kohalik ametnik raporteerib ka keskusele, et meil on, äh, meil on vaja teada saada, kuidas Euroopa Liit tegeleb inimõigustega, paljudes riikides, muuhulgas Hiinaga, on meil inimõiguste alane dialoog, millel pole mingit tähtsust, välisteenistus peab olema väärt seda raha ja pingutust, mis me sinna paneme ja ta peab hakkama äh, näitama tulemusi Euroopa väärtuste ja inimõiguste alal eriti. ja aitäh, järgmisena Daniel Hannan, üks minut. Uh, Mr President, there is härra president, on midagi um- kummalist, isegi liigutavalt nendes debattides, et me loome Euroopa välisteenistuse, nii nagu Euroopa Liidul poleks täisaparaati juba olemas ole-, täisdiplomaatilise teenistuse aparaate mingi ükskõik millisesse kolmandasse riiki ja avastate Euroopa Liidu saatkonda ja see on suurem kui ükskõik milline liikmesmaa delegatsioon. Euroopa Liidu diplomaatiline korpus on juba välja äh, surunud riiklikud äh, teenistused. Äh, proua Ashtonil on kaks korda suurem palk kui Briti välisministril ja tema, äh, tema kulud on, tema teenistuse kulud on kakskümmend korda suuremad kui Suurbritannia välisteenistusel. tegelikult äh, poleks hullu, kui kui Euroopa Liidu välisteenistus oleks oh, suuresti parem kui erinevate, erinevate äh, rahvusdelegatsioonide oma. me igal pool äh, poeme peitu ja kardame. meil, äh, me oleme suuruselt viies majandus ja suuruselt neljas sõjaline jõud ja ikkagi me käitume nagu arglik jänes. suur aitäh ja lõpuks proua Kressle, üks minut mina hääletasin Broki raporti vastu neljal põhjusel. esmalt, äh, praeguse teenistuse arhitektuuril on väga palju nõrkusi ja siin tuleb leida lahendusi. lisaks sellele Euroopa saadiku küsimus. Äh, tema siis on äh, vastutav komisjoni rahastamise eest, siin on väga palju erinevaid ohte ning tagatised ei ole väga selged parlamendi õigused, see, need on ette nähtud ühes määruses tegemist on kaasotsustusõigusega ja me otsime loa sellele, et määruses oleksid ära toodud parlamendi õigused. praegu aga mina ei tunne ennast olevat seotud äh, nende tänaste otsustega ja neljandaks, kuidas äh, parlament peab nüüd äh, toimima hakkama? parlamendis otsustati viia läbi reform, aga see tallati jalge alla ja sellega nõustus nii juhatus kui Euroopa Parlamendi president. milleks läbi viia reformi, kus on ette nähtud teatud äh, sätted, aga seejärel ei pea me neist kinni või rikume neid, nii et seetõttu hääletasin raporti vastu. The... suur aitäh ja hääletuse selgitused jätkavad, jätkuvad Kosovo resolutsiooni ettepanekuga ja nüüd annan sõna kõigepealt härra Predale, üks minut. am votat diferit față de grupul PPE. suur aitäh, härra president, hääletasin oma fraktsiooni seisukoha vastaselt Kosovo resolutsiooni puhul, sest mul polnud muud võimalust, kui hääletada vastu. on mitmeid sisulisi aspekte, millega ma olen nõus, loomulikult Kosovo peab saama elujõulise demokraatia, kus on õigus ja vabadus, ühiskond, mis peab kinni seaduse ülimuslikkusest ja inimõigustest. ma tahan stabiilsust ja arengut Kosovo jaoks. aga, aga olen pärit riigi, äh, riigist, kes ei ole tunnustanud Kosovo iseseisvust ja sellest seisukohast lähtudes Need mitmed-mitmed viited Kosovole kui iseseisvale riigile siin tekstis on täiesti vastuvõetamatud minu jaoks. mul on väga kahju, et nende riikide seisukoht, kes ei ole Kosovo iseseisvust tunnustanud, neid pole arvesse võetudki, aitäh. aitäh, härra Preda ja nüüd annan sõna. proua minister Kuisale como hemos señalado en otras ocasiones ningún nagu mul juba avanes mujal võimalus ütelda, mitte ükski mm, Hispaania sotsialistide delegatsiooni hääletus ei saa kinnitada implitsiitselt või eksplitsiitselt Kosovo mm, iseseisvust. me oma vastuhäälega tahtsime väljendada oma vastuseisu. see, et liikmesriikidelt nõutakse parlamendi poolt äh, sõltumatuse tunnustamist, seda ühele piirkonnale, mis on äh, lahku löönud. rahvusvaheline õigus peab siin kehtima ning äh, resolutsioon kakssada nelikümmend üheksa ÜRO samuti näeb seda, et me ei sea kahtluse alla Balkani riikide Euroopa perspektiivi, me arvame, et see regionaalne dialoog, mida edendas ka Hispaania eesistuja eh, teise juuli tippkohtumisel, võiks olla üheks viisiks, eh, mis viib Balkani riikide liitumiseni Euroopa Liiduga. suur tänu, proua Andrekene, üks minut. aitäh, hääletasin selle resolu-, resolutsiooni poolt, tahaksin õnnit-, tunnustada seda, et Euroopa Liit on nõukogu ja komisjoniga läbirääkimistes Kosovo tuleviku üle Kosovo on viimane tükk selles poliitilises ähm, pusles, mis on Balkan. ja seetõttu see on õiges kohas ja me oleme, mida on võimalik äh, käidelda harmooniliselt ja rahulikult. kuuskümmend üheksa riiki on juba tunnustanud Kosovo iseseisvust, kaasa arvatud kakskümmend kaks Euroopa Liidu liikmesmaad. on oluline märkida Euroopa integratsiooni, mis see integratsiooni väljavaade on väga turgevaks motivaatoriks Balkani riikidele vajalike reformide tegemiseks ja see on regionaalse stabiilsuse aspekt, Kosovo pole mingiks erandiks. seetõttu, kui tahame ankurdada Kosovo Euroopasse ja tagada poliitilist stabiilsust Balkani maades, siis on eluliselt tähtis, et jõuame ühise seisukohani kogu regiooni suhtes ja Kosovo jaoks eriti, aitäh! suur aitäh, Bern Bossa, järgmine üks minut härra Posselt. aitäh, ma tahaksin tänada proua Lunatšeki väga hea koostöö eest Rahvaparteis. vastu võetud tekst on tunduvalt parem sellest, mida komisjonis läbi vaadati. seeläbi me näeme, et Kosovo lahkulöömine ei ole võimalik vabandust, et Kosovo kõrvalejätmine ei ole võimalik. viis liikmesriiki, kes ei ole tunnustanud Kosovo iseseisvust, neid me kutsume üles seda tegema. kahe tuhande viienda, kahe tuhande seitsmendal aastal ka kahe kolmandikuga äh, parlament äh, kutsus üles tunnustama Kosovo iseseisvust. asjad peavad olema selged me ei saa hakata uuesti läbi rääkima Kosovo staatuse üle. härra Panseri, kelle vastu ma tunnen suurt lugupidamist, tahaksin teile ütelda, et uued läbirääkimised eh, ei ole võimalikud, see on väga ohtlik, sellest võis lugeda pressis, aga see tähendaks seda, et Kosovo, Kosovot ei saa tegelikult tunnustada ja sõltumatu riigina. Next uh.... järgmisena ja viimasena võtab sõna parlamendiliige Daniel Hannan. härra president, juba Pariisi ja Rooma lepingu esimestest päevadest alates on Euroopa projekt tõstnud supranatsionalismi eesmärgi pannud kõrgemaks vabadusest ja demokraatiast ja ta ekspordib oma ideoloogiat, me tegelikult äh, säilitame protektoraadi Bosnias ja Kosovos Eh, eesmärgiks, eh, et vältida multietnilist riiki, mina olin Kosovo vabaduse poolt, rohkem kui üheksakümmend protsenti inimesi tahtsid oma valitsust, siis peaks neile seda kandma, aga loomulikult peaksime laiendama selle, eh, laiendama seda põhimõtet ka rahvuslikele vähemustele ja, ja teistele, kes on väljaspool nendel, nendest piire ehk serblastele on võimalik ähm, oma ala äh, valitseda ise oma riigi poolt, on konflikt supranatsionalismi ja demokraatia vahel. on võimalik hoida multietnilist riiki koos kui Ottomani või Habsburge või Nõukogude Liit ja Jugoslaaviat, aga niipea, kui te annate inimestele hääletamise võimaluse, nad tahavad iseennast, äh, enesemääramisõigust, aitäh! suur aitäh! Albaania äh, ava- äh,, resolutsioon tuleb järgmisena, kõigepealt jälle proua Andrekiene. härra president, ma hääletasin ka selle resolutsiooni poolt, sest minu arvates taaskord me kordame oma toetust Euroopa integratsiooni äh, soovile nendele riikidele, mis on Balkani äh, piirkonnas äh, ja toetama nende stabiliseerimise ja arenemise protsessi. Albaania on tsentraalne riik, kes on oluliselt edasi arenenud reformiprotsessis, aga see on ka riik, kes peab tegema rohkemat, et jõuda lähemale Euroopa Liidu normidele ja liitumiskriteeriumidele. on vaja suuremaid pingutusi selleks, et tugevdada demokraatiat ja seaduse ülimuslikkust ning tagada riigi jätkusuutlik areng kahe tuhande üheksanda aasta parlamenti valimiste järgne sisepoliitiline kriis on hukkamõistetav. me peame tegema selgeks oma Albaania partneritele, et hästi funktsioneerivad avalikud institutsioonid, eelkõige parlament, on konsolideeritud demokraatliku süsteemi selgrooks ja võib-olla kõige olulisem poliitiline kriteerium, et liit äh,, integreeruda Euroopa Liiduga, aitäh! suur aitäh! Bernd Posselt on järgmine jälle üks minut. endised äh, kommunistid Albaaniast üritavad valitsust äh, ohtu seada ja destabiliseerida, me ei nõustu sellega, aga sama paraku toimub ka Makedoonias. üleeile äh, sotsialistidest opositsioonijuht tuli kõnelema, pidas parlamendi presidendiga konfidentsiaalseid arutelusid ning seejärel äh, oli pressiavaldus, äh, see avaldati ja seal räägiti poleemikast, mis on tekkinud, ma olen juba härra Füülele ütelnud, eile tegin seda, et äh, me ei saa kasutada voliniku propaganda eesmärgidel. Makedoonia valitsus on legitiimne Nad teevad väga head tööd, nad lähendavad oma koduriiki Euroopa Liidule, opositsioon võib muidugi opositsiooni asjadega tegeleda, aga see ei anna neile õigust kasutada Euroopa Liitu oma ideede läbisurumisel. ja nüüd Kirgistani olukord, proua Andrekiene, üks minut. aitäh! hääletasin selle resolutsiooni poolt, sest tahaksin liituda oma kolleegidega, kes mõistavad äh, hukka vägivalla, mis puhkes Kõrgistanis möödunud kuul. on äh, hullumeelne, et äh, relvastatud Kõrgistani mehed käivad tänavatel ja tulistavad inimesi, mille, ainult nende rahvuse alusel avaldan kaastunnet nendele kahes, umbes kolmesajale Äh, lahkunu perekonnale ja nendele, kes on vigastatuna äh, haiglas. me vajame usaldatavat äh, ja iseseisvat uurimust selles, selle vägivallajuhtumi puhul. suur aitäh! järgmine, proua Maidre. kas agressiis resultaata Kirgiisis dienvidos simtiem sellised etnilised rünnakud agressioonid juunis viisid selleni, et sajad tuhanded inimesed äh, said haavata, kümned tuhanded pidid põgenema oma kodudest, nii et Euroopa Liit peaks ikkagi positiivsemat rolli mängima probleemide lahendamisel. kui me tahame Kirgisistani aidata, siis me peame aitama rahvast, mitte valitsust. kahekümne teisel juunil delegatsiooniga me saime kokku me, äh, suursaadikuga ning äh, tema rääkis sellest, et ei olnud äh, tegemist etnilise agressiooniga, vaid meedia näitas seda niimoodi. Usbekistan kaitseb jälle teistsuguseid seisukohti, Usbekistanis leitakse, et Kirgisistani äh, see inimõiguste esindajad, inimõiguste eest seisjad ning samuti opositsiooni esindajad on kinni peetud. samuti tuleb aru pidada naabritega Hiina, Venemaaga, neil on samuti mõju sellele piirkonnale ju. ja me nõuame lisaks sellele veel, et rahvusvahelised vaatlejad saadetaks koha peale ning et viidaks läbi neutraalne uurimus. järgmine teema on AIDS ja HIV ning esimene kõneleja, proua Stavroska. seda, po takmer tritsiati aitäh sõnavõtuvõimaluse eest peale kolmekümmet äh, aktiivset poliitikaaastat Aafrika riikides. Need raportid, mida täna arutasime, ütleb, ütlevad, et AIDSi ja HIV all äh, kannatavate inimeste arv muudkui kasvab. kaks tuhat kaheksa oli kaks äh, koma viis miljonit inimest rohkem nendega nakatunud Euroopa Liit on investeerinud miljoneid eurosid ja sellest hoolimata suureneb haigete inimeste arv, kas see pole põhjuseks mõelda selle peale, kas me teeme midagi valesti või midagi head, võib-olla kondoomide väljajagamine ei ole parim lahendus, võib-olla on äh, truudus õige lahendus, ravim, äh, meditsiin tuleb paljude asjadega toime, näiteks naine, kes on HIV positiivne, võib sünnitada terve lapse. meie Aafrika sõbrad ütlevad tihti meile, et mitte ainult oleme vaesed, aga te tahate, et te tahate, et Aafrikaid oleks äh, vähem, mitte mingi reproduktiivse poliitika samm ei aita Aafrikat ma tahaksin, et saaks tõestatud finantseerimise tõhusus HIV äh, ja AIDS-iga võitlemisel. Vă dau cuvântul, domnule deputat eh, Preda. proua Preda, teil on nüüd sõna kassettlahingumoona konventsiooni eh, teemal. aitäh, härra president, ma suvan, ma soovin äh, erapooletuks jääda, sest tähtaeg teises artiklis, mis puudutab Rumeeniat, on liiga piirav äh, Genfi konventsiooni mõttes teatud konventsionaalsete tavarelvastuse konventsiooni puhul. me usume, et Euroopa Liit on multilateraalne ja adekvaatne raamistik, mis võib reglementeerida kassettlahingumoona, arvestades seda, et sada kümme riiki osalevad nendel läbirääkimistel, aitäh! suur aitäh! ja nüüd ühise põllumajanduspoliitika tulevik peale kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. päris mitu parlamendiliiget on kohal, kõigepealt tahaksin sõna anda äh, härra Kalinovskile. paistab, et teda ei ole siin. siis järgmine kõneleja on Peter Jaar, üks minut. Peter Jaar. aitäh, härra president ühine põllumajanduspoliitika on edukas olnud ja seetõttu parlamendis ma nägin väga hea meelega, milline tulemus hääletusel oli. saavutasime paljudki. me tagame rahvastiku toiduainetega varustamise turvalisuse. lisaks sellele oleme me taganud ka eh, fauna ja floora ellujäämise, me oleme taganud eh, tasakaalu keskkonna eh, kaitsel, roheline tehnoloogia on väga hea asi ja kõik see on võimaldanud meil võidelda vaesuse vastu. põllumajandus lisaks sellele on ka tööhõiveallikas ja Lioni põllumajanduspoliitika raportis on välja toodud ka ülesanded, millega me peame tegema ja see on väga hästi tehtud me näeme, et teise samba all äh, ÜPP-s on vaja väga palju teha, aga selleks on vaja ka piisavalt rahalisi vahendeid, et kõik need ülesanded saaks ka tõesti täidetud. aitäh, järgmiseks kõnelejaks Alfredo Antonia, palun. suur aitäh, mina hääletasin äh, Lioni raporti poolt, äh, seda seetõttu, et ma nõustun raportööriga eriti selles osas, mis puudutab nõudmist, et meil oleks ÜPP, mille alusel me saaksime edasi liikuda ka reformidega, millega tehti algust mõni aasta tagasi ja loodetavasti seeläbi saame ka avakaardseid vastuseid, võitlemaks nende väljakutsete vastu, mis meie ees seisavad tulevastel aastatel. raportis on viis peamist aspekti, toiduainega varustamise turvalisus, jätkusuutlikkus, põllumajandus Euroopas, bioloogiline mitmekesisus äh,, keskkonnakaitse ning lõpetuseks samuti ka roheline majanduskasv. see on väga heaks aluseks, et tagada ühine poliitiline põllumajandus ning tagada samuti kiire areng ja loodetavasti toob see kaasa positiivseid samme kogu maailmas. suur, suur aitäh järgmiseks kõnelejaks, proua Krista Klaas lugupeetud president, Lyoni raportis ühise põllumajanduspoliitika kohta oleme me väljendanud täiesti selgeid seisukohti. ja siin on vä välja toodud ka selged näitajad komisjonile. mina hääletasin selle raporti poolt ja tunnen head meelt selle üle, et väga paljud raportit toetasid. üha olulisem on see, et meie toidulaul oleksid äh, tervislikud toiduained, et me tagaksime mm, jätkusuutliku arengu, keskkonnakaitse ja Euroopa Liit peab suutma toetada seda väga olulist sektorit. me peame tagama äh, toiduaine turvalisus oma kaaskodanikele. Euroopa Liit on kliima osas üks priviligeeritumaid piirkondi. meil on samuti vastutus meie õlule toiduga varustada kogu maailma, nii et me peame siin kooskõlastatult käituma. Euroopa põllumajanduspoliitika peab ka teatud äh, tagatisi andma. Äh, seda juhul, kui me tahame eksportida tooteid. me peame tagama, et keskkond jääks äh, tervislikuks ning meie põllumehed ja põllunaised, neil peab samuti olema õigus väärikale töötasule. härra Sikerski. mu daamid ja härrad, mina hääletasin poolt olen selle poolt, ent interventsiooni on võimalik äh, kasutada vaid turundus, turul, aga siis ei ole tegemist vabaturuga. me peame rohkem tähelepanu pöörama infrastruktuuri arendamisele, koolitusele ja demograafilisele olukorrale. meil on aina vähem noori põllumehi ja vähem vanemaid. see, neid, kes võiksid harida põlde tingimused on ju seal hullemad kui linnades. ja põllumehed ongi äh, nende tingi-, äh, halbade tingimuste vastu. me peame tagama tasakaalustatud arengu maapiirkondades. suur aitäh, äh, rahvasaadik Vainer. es atbalstu šo rezolūciju, jo tajā ir uzsvērta lugupeetud president mina toetasin käesoleva raporti poolt, seda seetõttu, et siin käsitletakse äärmiselt tähtsaid küsimusi. väga olulisi parameetreid vaadeldakse, seda selleks, et uue ÜPP üldsuunised paika panna. me nõuame, et otsene abi Euroopa Liidu eelarvest jääks alles ning et rahastataks siis seda otseselt Euroopa Liidu eelarvest. minu koduriik Läti juba mitmeid aastaid on Euroopa Liidu liikmeks, meie põllumehed aga saavad äh, üheksakümmend eurot abina hektari kohta, Kreeka aga saab viissada viiskümmend ning äh, äh, Saksamaa kolmsada eurot hektari kohta, tegemist on konkurentsimoodusega lõhe suuremate ja väiksemate riikide, vanade ja uute liikmesriikide vahel üha süveneb. areng, arengut uutes liikmesriikides ei peeta mm, prioriteediks, tuleb leida parem tasakaal ja luua õiglane konkurents. suur aitäh, härra Takula, järgmine. lugupeetud president, tuleb öelda, et hääletasin George Lyoni raporti poolt mitmetel punktidel, mitmete punktide juures olid mul teatud reservatsioonid riiklikust seisukohast lähtuvalt, et tuleb arvesse võtta seda, et kuigi Lyoni raport on hea ja laiapõhine, siis põllumajandust ja selle uuenemist arvestades, kui on tegemist äh, väikese riigi esindajaga, siis tingimused on täiesti teistsugused kui suurtes liikmesmaades kas või Saksamaal, ehk selles mõttes kokkuvõttes see põllumajanduspoliitika ei ole päris üks-ühele rakenduv. seetõttu tegin teatud erandeid oma hääletuses ja loodan, et tulevikus on Euroopa Parlamendis, Euroopa Liidus võimalik paremini arvesse võtta ka väiksed põllumajandusriigid, väikesed riigid ja nende põllumajandus, sest põllumajandus on riiklik elukindlustus, iga riik vajab oma põllumajandust ja selle äh, säilimise eest tuleb seista, aitäh. David Martin, aitäh, David Martin, palun. aitäh, president, mina hääletasin Laiane raporti vastu, sest kogu Euroopas vähendavad äh, valitsused oma eelarveid äh, Suurbritannias õpetajad ja bussijuhid, eh, nende arvu vähendatakse, eh, nende palka vähendatakse, politseinikke vähendatakse, vanglid pääsevad välja, sest vangla, vanglaametnikele pole rask-, eh, pole palka maksta. sellest hoolimata konservatiivid, kes moodustavad siiski valitsuse, mõnikord nad siiski näevad, et neil on võimalik säilitada kulud põllumajandusele aastani kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat kolmkümmend, minu arvates see on täiesti mitte aktsepteeritav. see on vale, et põllumajanduslik kogukond leiab sellist kaitset, mida mitte ükski teine ühiskonna ring äh, äh, äh, ei saa kui vähendused toimuvad teistes valdkondades, siis need peavad toimuma ka põllumajandus, valitsus Suurbritannias ja valitsused Euroopas peavad ütlema, me oleme siin kõik koos. kui olukord on hull, peame kõik koos rihma, püksirihma pingutama. ja Kaval Said, palun, teil on sõna. aitäh. Euroopa poliitilised liidrid nägid, kui hävitatud olid nende riigid peale teist maailmasõda, siis on selge, et tuleb promoda toidutarnekindluse ja ühise põllumajanduspoliitika ideed. kui te vaatate ka seda poliitikat kuuskümmend aastat hiljem, siis tema kulu Euroopa kodanikele on meeletu. me maksame kolm korda rohkem kõigepealt selleks, et äh, maksud, et mäng, maksta bürokraatia eest, siis maks selle eest, et bürokraat-, äh, et äh, toetusi maksta ja lõpuks maksta veel kallimat hinda toidu eest. ehk me peaksime leidma võimalusi, kuidas ära kaotada kogu see põllumajanduspoliitika ja sellega elavad paremini need põllumehed, kes suudavad tõhusamalt põllumajandust teha ja võimaldada madalamaid hindu tarbijatele. Äh, reformist ei piisa, on aeg äh, ühine põllumajanduspoliitika äh, prügikasti saata. ja lõpuks, kuid ikkagi väga-väga oluline, proua Jäätenmägi. üks minut, lugupeetud härra president. hääletasin Lyoni ähm, raporti poolt, see on tasakaalustatud ja see annab ja tagab selle, et kogu Euroopas on võimalik eh, tegeleda põllumajandusega, toota toitu ja sellega tagada toidutarne kodanikele. oli paar punkti siin, kus ma hääletasin teistmoodi kui minu fraktsioon, sest minu seisukohast teatud olukordades on tururegulatsioon ja interventsioon vajalikud, need on vajalikud selleks, et eh, saaks tagatud eh, toiduainetega varustamine ja ka, et toimuks areng. tänan teid! suur aitäh! a halászati jelentésére ezzel zárul a nii, ja järgmine raport, mis puudutab siis kalandust ja sellega lõpevad eh, hääletuse selgitamised, neli tükki on veel, Peeter, esimesena üks minut. Äh, jah, suur aitäh, härra president, mina hääletasin selle raporti poolt ja tahaksin ütelda kahte asja, mis on väga olulised minu jaoks. esmalt ökoloogiline, sotsiaalne, kvalitatiivne aspekt. imporditud tooted peavad vastama samadele normidele kui need tooted, mis on toodetud Euroopa Liidus, sellepärast et vastasel juhul, mis on sellest kasu, kui me oma äh, kalavarusid haldame, aga teised partnerid jälle äh, toodavad üle ning äh, ekspluateerivad. Euroopa enesega varustatus ei ületa neljakümmet protsenti, samas aga äh, üle maailma me seame ohtu äh, kalavarud. siin on vesiviljelusel oluline roll mängida, seda tuleb edendada ka teaduslikult ja seda tuleb jätkusuutlikult juhtida. Äh, siin on võimalik palju töökohti luua ning äh, on palju rikkusi ja mida saab Euroopa Liit toota. tere, Kiipis! suur aitäh! proua Vahi, tere! taas kord üks minut. käesolev raport käsitleb ökoloogilisi aspekte ja aga ja ka seda, et kalandus tuleb, äh, peab alles jääma, samuti kalandust rannikuvetes. me seeläbi kaitseme tööhõivet, kultuuri, identiteeti teatud piirkondades. kahjuks aga reaalsus on teistsugune. kalurid Lätis on näiteks äh, niivõrd äh, sõltuvad kvootidest, et nad on sunnitud oma kalalaevadest lahti ütlema, nad ei saa enam kalastada tegemist on täiesti traagilise olukorraga. viissada viiskümmend kilomeetrit äh, rannikut äh, on meile, mida me ei saa kasutada kalastuseks, mingeid hüvitisi ei ole ka ette nähtud. suurettevõtted töötavad, aga nemad jällegi kahjustavad keskkonda, nii et äh, kõigest sellest tulenevalt ma tahaksin, et taolisele tegevusele lõpp tehtaks. härra Šonkari, aitäh, härra president, mina hääletasin selle raporti poolt ja õnnitlen teid selle debati puhul, mis täna toimunud on. ma tahaksin kasutada võimalust paari sõna siin öelda, kõigepealt Euroopa Liit peab äh, hoolitsema omaenda kodanike eest. ja see käib ka rannikualade inimeste kohta, nad on olnud seal elamas sadu aastaid ja nad on elanud kalandusest. meil peab olema samad standardid. toodetele, mis tulevad väljaspool Euroopa Liitu ja nagu, et härra Haan ütles, me teeme, peame tegema palju enamat, et promoda öö, äh, vesiviljelust. see aitaks ületada lõhed nõudluse ja pakkumise vahel. sorban Kemal Said urat kérem, tartsa meg egy perces hozzászólását. aitäh, ma tahan teid ja teie personali tänada kannatlikkuse eest, ma pean ütlema, et kui ma kõigepealt kuulsin ühise kõllanduspoliitika ideed, ma arvasin, et see tähendab kommunistlikku kalanduspoliitikat, mitte ühtset põllumajanduspoliitikat, sest me räägime siin tsentraalplaneerimist, kes ütlevad, et kui palju võivad kalamehed igas riigis püüda kala ja nagu kommunistki, kommunismgi on see olnud täielik häving see on äh, hävitanud kalavarusid ja ikka rohkem kaebavad põllumehed kvootide üle, mis neile antakse. loomulikult on aeg õppida äh, neid äh, õppetunde, kuidas säilitada kalavarusid. vaadakem Islandi ja Uut-Meremaad, kus eelkõneleja ütles juba, soodustatakse rannakodanike tööd Nad võivad tagada kalavarusid, nad võivad säilitada loodust ja kalapüüki. see on süsteem, mis aitab kalandust säilitada äh, paremini kui ühine põllumajanduspoliitika, mis on täielikult Euroopas läbi kukkunud. aitäh! suur aitäh! meidki paneb muretsema looduse olukord. see on imeilus. ja me tuleme tagasi siia saali kell kolm, aitäh!